lugupeetud kolleegid. jätkame istungiga. eelmise istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teil olemas, ma ei ole saanud märkusi nende kohta. ma ei näe ka, et keegi hetkel sooviks mingeid vastuväiteid esitada. nii et protokoll on siis heaks kiidetud